konstruktiivset laadi ja Sri Lanka valitsus on valmis sisuliselt tegema koostööd ÜRO peasekretäriga. suur tänu, härra volinik, Sri Lanka teemaline arutelu on nüüd lõppenud ja hääletamine toimub kohe pärast meie seda istungit ja arutelusid. järgmine päevakorrapunkt on Aserbaidžaan ja annaksin sõna kõigepealt proua Verdiale. Monsieur le Président, härra president, mul, ma ei ole harjunud esimesena rääkima ja jälle me mõtleme olukorrale Aserbaidžaanis. E, demokraatia olukord seal on üsna dramaatiline, aga tegemist on siiski riigiga, mis on e, Euroopa Liidu idapartnerluse jaoks oluline riik e, OECE ja äh, opositsiooniparteid äh, taunivad äh, õiguste rikkumisi ja režiimi korruptsiooni inimõiguste väärtused kuuluvad e, väidetavalt Euroopa Liidu väärtuste hulka, kas me ei peaks e, võtma õppust sellest, mis toimub e, Araabia riikides ja kas me ei peaks nõudma kõike seda, mida me ei ole nõudnud Tuneesia, Liibüa või Egiptuse valitsustelt, kas me ei peaks, härra volinik, tegema nii, et äh, demokraatia võiks äh, nendes riikides lõpuks ometi õitseda, et äh, kas meil ei võiks olla vastavaid nõudmisi? mina omalt poolt arvan, et see resolutsioon, mis praegu on esitatud, on vähemalt miinimumprofiiliga resolutsioon. meie ei ole selle resolutsiooniga nõus ja seetõttu jääme hääletamisele erapooletuks. aitäh. härra Tänakil on nüüd sõna. härra president, Aserbaidžaan on kahetsusväärselt äh, üks äh, poolautoritaalne riik, äh, kus poliitilisi teisi peresid vaevalt talutakse ja suurem enamus toetas Aljevi uut Aserbaidžaani parteid, kuid edusamme valimiste tulemusena ei ole ette näha ja et see näitab, et sõnavabadus on piiratud äh, ja demokraatlik protsess on peaaegu võimatu, kuivõrd äh, ajakirjandus on äh, niivõrd karmides ma katsun kiiresti teha, muidu ma ei saa ühele poole oma asjadega. nüüd me näeme, kuidas opositsioon ja ajakirjanikud on sattunud ohtu, see pole uus, aga väga hea on, et me siin kojas tuletame endale meelde äh, Aljevi režiimi olemust. Aserbaidžaan, nagu kõik teised, on ÜRO, äh, Euroopa Nõukogu liige ja üks osa meie idapartnerlusest. Aserbaidžaan on nii-öelda pühendunud demokraatiale, õigusriigi põhimõtetele ja inimõigustele, äh, aga seda sõnades, tegelikkus on hoopis teistsugune. Aserbaidžaan Iraan üritab oma režiimi headuses teisi veenda, kuid äh, paraku see sõnum ei äh, jõua meile kohale ja seda põhjusega. härra Preda, palun. suur tänu, härra president. ma alustaksin rõõmsate uudistega nimelt, et äh, osad vahistatutest on vabaks lastud olukord on tõesti murettekitav, Aserbaidžaanis ajakirjanikke kiusatakse taga, neid mõistetakse süüdi, kakssada inimest on äh, viimaste andmete kohaselt vahistatud äh, pärast äh, demonstratsiooni, mis toimus teisel aprillil kahe tuhande üheteistkümnendal aastal Bakuus. sellest on kahju, sellepärast et Aserbaidžaan on ratifitseerinud äh, inim- ja põhiõiguste konventsiooni. mulle tundub, et Aserbaidžaanis pole aru saadud, et on vaja dialoogi tsiviilühiskonnaga, mitte aga neid surve alla seada. ma loodan, et ähm, meil on võimalik suhteid Aserbaidžaaniga parandada, et parlamentaarse assamblee raames ja Euronesti raames teeme koostööd. suur tänu ja nüüd proua Šaake, palun. suur tänu, härra president, me tervitame Adi-, Adnan Asitsaadse ja Emil Milli vabastamist, kuid Äh, meid tõ-, meile tõesti avastab, meile tõesti avaldab muret see, see ulatuslik sõna- ja kogunemisvabaduse mahasurumine ning inimeste vahistamine pärast aprillikuu demonstratsioone. väga palju demonstreerijaid vahistati ja neid alandati. demonstrandid vabastati, vahistati õhtul hilja, neil ei olnud võimalik saada advokaati inimõiguste keskus pandi kinni vastavalt Justiitsministeeriumi otsusele. selline hirmuolukord ja inimõiguste rikkumine peab lõppema lõppema. Aserbaidžaani valitsus kaotab usaldusväärsuse, kui ta rikub kõiki neid rahvusvahelisi konventsioone, mille ta, ta on alla kirjutanud. me soovime, et president Alijev peaks oma lubadustest kinni. me ei saa usaldada Aserbaidžaani, kui jätkub praegune põhiõiguste ja inimõiguste rikkumine. suur tänu! suur tänu ja järgmisena proua Lunatšek, palun! Hello? suur tänu, härra president. mõned äh, päevad tagasi Brüsselis äh, pühitsesime me Euronesti parlamentaarse assamblee avam-, avamist ja Aserbaidžaan on üks Euronesti asutajaliikmetest, mis on kohustatud järgima demokraatiat, inimõigusi ja õigusriigi põhimõtteid. nüüd läbirääkimised Euroopa Liidu Aserbaidžaani assotsieerimislepingu vastu lepingu üle selle eelmise aasta juulikuust on käimas ja praegune olukord on väga murettekitav. viimase kahe kuu jooksul on valitsus võidelnud äh, rahumeelsete demonstraatide vastu. tegemist on noorte inimestega, mis äh, kogunevad suhtlusportaalide kaudu, nad on vahistatud, nad on äh, süüdi mõistetud, vangi heidetud kaheks aastaks, sellepärast et nad demonstreerisid, tihti heidetakse neile ette ka narkootikumide kuritarvitamist. kakssada inimest äh, vahistati öösel hilja, salaja ja ilma, et neil oleks olnud võimalik saada juristide abi ja nad pandi vangi viieks kuni kaheksaks päevaks. selline kõik, selline olukord on vastuvõetamatu, me ühisresolutsiooni projektis, äh, millele on alla kirjutanud viis fraktsiooni, nõuame, et need inimesed lastakse koheselt vabaks, et õigusriik, sõnavabadus ja ajakirjandusvabadus tagatakse, nii nagu president kahe tuhande viiendal aastal lubas ta ütles, et mitte ühtegi ajakirjanikku Aserbaidžaanis taga ei kiusata. president Alijev peaks nendest lubadustest kinni pidama ja ma loodan, et parlamentide vahelise kohtumise ajaks juunikuus tõesti kõik vahistatud on vabaks lastud, ka Abdullajev, ajalehe toimetaja ja et valitsusparteid lõpuks peavad kinni oma lubadustest, muidu peavad järgnema tagajärjed. suur tänu ja nüüd äh, fraktsioonide nimel kõnelejad, kõigepealt härra Kukan Rahvapartei nimel, palun äh, suur tänu! olukord äh, Aserbaidžaanis valmistab muret. see puudutab sõnavabadust, äh, ajakirjandusvabadust. me oleme näinud mitmeid juhtumeid kus eh, inimesi kas rünnati või nad suisa vahistati, olid nad ajakirjanikud või opositsiooni esindajad. Aserbaidžaan ja ka teised sealse piirkonna riigid vajavad signaali, et inimõiguste ja põhiõiguste rikkumist eh, ei aktsepteerita kui need riigid soovivad suhteid Euroopa Liiduga, siis nad peavad kinni pidama ka Euroopa Liidu väärtustest. Eh, demokraatlik standardid ja inimõigused peaksid seega kehtima kogu Taga-Kaukaasia jaoks. ja tahaksin äh, siin mainida konflikti ka Aserbaidžaani ja Armeenia vahel Äh, Mägi-Karabahhi pärast. see on läinud nüüd nii kaugele, et sellest on kogu regiooni jaoks saanud julgeolekurisk ja sellepärast ongi vaja võtta kiiresti vastu see resolutsioon me ei, Euroopa Liit ei peaks tegelema mitte ainult Aserbaidžaaniga, vaid kogu regiooniga, me peaksime olema siin innukamad, vahendama oma kogemusi Gruusia konflikti ajast ja niimoodi ära hoidma tulevasi tragöö-, tragöödiaid suur tänu ja järgmisena saab sõna härra Vigenin, kes räägib sotsiaaldemokraatide nimel, palun. aitäh, on tõesti tõsi, et olukord Aserbaidžaanis on väga raske ja me peame muret tundma eriti tuleb siin äh, härra Asavalan Adžijevi äh, juhtumit äh, mainida, tuleb Aserbaidžaanil selgeks teha, et demonstrandid on poliitilise elu osa ja põhi- ja inimõigused on osa demokraatlikust ühiskonnast teiselt poolt tuleb öelda, et on väga kahju, et meil on korraga päevakorral, äh, päevakorras üksteise järel Aserbaidžaan ja Valgevene pärast seda, kui äh, nädal aega varem Aserbaidžaan äh, on koos teiste riikidega Euronesti asutanud meil on vaja rohkem kaasatust nii ametivõimude kui ka kodanikuühiskonna poolt ja võib-olla peaksime mõtlema tegudele ja mitte ainult resolutsioonidele. idapartnerlus on väga hea platvorm sarnaste probleemide lahendamiseks ja ma tõesti näen Aserbaidžaanis uusi tuuli, valmidust uueks dialoogiks ja kõi-, meie delegatsioon, mis läheb Aserbaidžaani, peaks tõstatama ka inimõiguste küsimuse, aga peaks ka looma jätkusuutliku dialoogi selle riigiga. suur tänu, härra Vigenin ja nüüd saab sõna härra Graham Watson, kes räägib ALDE nimel, palun suur tänu, ma teeksin ettepaneku, et äh, Aserbaidžaan äh, nagu äh, Gruusia ja Armeenia puhul äh, tunneme muret äh, äh, inimõiguste standardite osas, aga härra Vigenini arvamust me ei jaga ajakirjandus ei ole vaba va, valimised ei ole vabad, inimesed satuvad ohvriks suvalistele, sageli vägivaldse kohtlemise ohvriks ametiisikute poolt. ja rahumeelsete meeleavalduste puhul on rakendatud äh, Ähm, lähenemist, mis sobib rohkem Araabia režiimi kui Euroopa riiki. tegemist on kaheksateistaastase režiimiga, äh, kus äh, progressi lootused on äh, vähenemas. see riik osaleb Euroopa naabruspoliitikas ja osalemine peab, osalemisele tuleb seada tingimused, mis on seotud demokraatlike reformidega pigem ja mitte niivõrd Nabucco torujuhtme nafta pakkumisega. suur tänu, härra Watson ja nüüd rohelised ja proua Haudal. suur tänu, härra president. demokraatia ja inimõiguste õigusriigi põhimõtete austamine on assotsiatsiooni lepingu üks osa äh, ja selle lepingu teemadel toimub praegu arutelu äh, Aserbaidžaani ja Euroopa Liidu vahel. ilma nende põhimõtete austamiseta ei näe ma, et Aserbaidžaan saaks äh, jagada ühist saatust oma Euroopa partneritega ma liituksin nende kolleegidega, kes on öelnud, et me peame olema selgesõnalised ja objektiivsed, kui räägime oma idapartnerluse riikidega. me ei tohiks uskuda, et, et ainult Valgevenet materdades saame me probleemid lahendatud, Aserbaidžaanis ja paljudes teistes idapartnerlusriikides on ka probleeme. inimõiguste ase- äh,, alakomisjon on kutsunud uurimuse äh, koostamisele, loodetavasti see heidab natukene valgu nende riik, valgust nende riikide inimõiguste olukorrale. ja nüüd järgmisena härra Paška, palun suur tänu, härra president, austatud volinik, Aserbaidžaan on üks Euroopa Liidu erilisi partnereid, tegemist on ühe Euronesti asutajaliikmega ja seetõttu on neil Euroopa Liiduga üsna priviligeeritud suhted ja sellel riigil on oma erisaatus, staatus, vastastikuseid lepinguid sõlmides Euroopa Liiduga on see riik pühendunud äh, demokraatia põhimõtete, inimõiguste põhimõtete ja põhi, õigusriigi põhimõtete austamisele ja seetõttu on täiesti vastuvõetamatu et selline, sellises riigis pannakse toime ajakirjanike, noorteorganisatsioonide liikmed ja igasuguste rahumeelsete meeleavaldajate vahistamist ja nende puhul, nende suhtes on kasutatud vägivalda. pöördun proua Ashtoni ja Euroopa Komisjoni poole, palun teil avaldada survet Aserbaidžaani valitsuse poole ning äh, edastada meie mure sellise käitumise suhtes äh, ja mis puudutab resolutsiooni ettepanekut, äh, siis loodetavasti komisjon annab mandaadi ka kõrgele esindajale proua Esaiah. austatud president, lugupeetud volinik, nüüd räägime Euronesti koostööst ja me räägime samas Aserbaidžaanist ja Valgevenest inimõiguste rikkumistega seoses. partnerid peaksid ju Euroopa Liidu väärtusi edendama siiski. Amnesty International on öelnud, et Aserbaidžaani ametivõimud üritavad lämmatada kõiki kriitilisi hääli ja ära hoida igasuguseid laiemaid proteste, mille sarnaseid oleme mille sarnastel oleme tunnistajateks olnud äh, Araabia riikides. sellegipoolest on riigis olnud mitmeid äh, meeleavaldusi, äh, riik on neid maha surunud ja vahistanud opositsiooni esindajaid, meeleavaldajate juhtumised, juhtum-, meid näitavad, kui haprad on põhiõigused Äh, Aserbaidžaanis ja kui kaugele on valmis Aserbaidžaani ametivõimud minema, et äh, teisitimõtlejate hääli lämmatada? suur tänu ja äh, härra Kelly tahab vaba mikrofoni voorus sõna, nagu ma näen. härra Kelly, palun. Eh, suur tänu, härra president. olukord Aserbaidžaanis on väga pettumust tekitav, tegemist on riigiga, kes pärast äh, Nõukogude Liidu kokkuvarisemist ei ole poliitiliste õiguste tagamisel edasi läinud, äh, sõnavabadus äh, on puudulik, ajakirjandusvabanik, vabadus on puudulik ja nii edasi, need on kõik tema toimiva demokraatia möödapääsmatud osad me oleme kuulnud vangide piinamisest, ebaseaduslikust tunnistuste hankimisest ja tõendite hankimisest ja nii edasi ja nii edasi. me peame dialoogi äh, pidama ja ma olen nõus ka härra Watsoniga, me peame ka karmikäeliselt tegutsema, ainult pehme lähenemisega sellise äh, jätkuva rikkumiste jada puhul me ei jõua kuhugi, me peame ka esitama nõudmisi vabaduste tagamise kohta, sõnavabadus, väljendusvabadus ja ajakirjandusvabadus on need, mida peame nõudma, suur tänu. ja nüüd härra Repo, palun, ütleb härra president austatud president, sõnavabadus, kogunemisvabadus on üldised põhiõigused, mis on demokraatliku ühiskonna nurgakivideks on kurb, et äh, ähvardused ja vahistused on äh, vahenditeks, mille abil kodanikuühiskonna mitmekesisust üritatakse lämmatada. Aserbaidžaan on Euroopa inimõiguste kokkuleppe allkirjastanud Euroopa Nõukogu liige ja Aserbaidžaanil on kohustus austada ja kaitsta oma kodanike inimõigusi blogijate, toimita-, toimetajate, kodanikuühiskonna aktivistide äh, puhul on sõnavabadus äh, ära võetud neilt ja rahumeelseid meeleavaldusi äh, takistatakse. noori takistatakse kommunikatsiooni vahendamise, kommunikatsioonivahendite kasutamisel ja sotsiaalne meedia kasutamisel, isegi karistatakse neid ja see on üsnagi irooniline, sellepärast et mitmekesisus, mitmekesine kodanikuühiskond on riigile kasuks, Aserbaidžaani tuleb toeta demokraatia ja inimõiguste edendamises ja seda naabruspoliitika ja idapartnerluse raames. ja järgmisena härra Landsbergis, palun. härra president. Aserbaidžaani resolutsioon äh, avaldab meie muljet äh, Põhja-Aafrika võimalike kajade äh, osas meie idapartnerluse riigi osas ja äh, riigi liigrid peaksid äh, vältima seda, et äh, tekiks olukord nagu Põhja-Aafrikas, Valgevenes või Venemaa režiimi puhul, sellist olukorda tuleb vältida ja kriitikanooled Äh, peaksid olema võib-olla selgemad, äh, inimõiguste olukorra halvenemine, selline sõnastus või äh, õnnetuste arvu suurendamine, sellest ei piisa, sinna tuleks lisada hiljuti, tegemist ei ole aastatepikkuse arenguga ainult. sel kevadel Aserbaidžaan tegi edusamme aga Human Rights Watch Hiina, Saudi Araabia, Venemaa, Usbekistani ja teistega võrdles olukorda Aserbaidžaani olukorda paistab äh, parem, sellepärast et teda ei mainita äh, nende teiste riikidega koos. Äh, see suur tänu, järgmine kõneleja. suur tänu naabruspoliitika Euronesti aktiivse partnerina ja Euronesti parlamentaarse assamblee asutajaliikmena peab Aserbaidžaan kinni pidama lubadustest äh, demokraatiat äh, edendada ja inimõigustest ja põhiõigustest kinni pidada. tuleb äh, toonitada ka vähemuste õigusi ja mustlaste äh, ja romi kogu, romide kogukonna õigusi. Aserbaidžaan on seda lubanud teha, kuid seda ei ole siiamaani tehtud ja ei ole võimalik ka tagada demokraatiat, kui rahumeelsed inimesed ei saa meelt avaldada. ja tihti inimeste õigusi piiratakse ainult sellepärast, et nad ei ole valitsusega samal nõul. meil on vaja pidevat dialoogi kodanikuühiskonnaga, rahvas peab äh, saama oma arvamuse välja öelda, neil peab olema ka võimalus saada tasakaalus informatsiooni, juurdepääs internetile peab olema ka tagatud, sest nüüd härra Paletskis soovis ka veel sõna saada, ei ole siiamaani seda saanud. suur tänu, härra president. Aserbaidžaanil on kaks palet. ühelt poolt on Aserbaidžaan äh, äh, väga kiirelt kasvav majandus, seal on palju naftat äh, ja ta on teinud edusamme ka Euroopa Liiduga läbirääkimistes assotsieerimislepingu üle ja Euronesti Parlamentaarse Assamblee osas. teiselt poolt aga seal sõna- ja kogunemisvabadust piiratakse. mulle tundub, et ametivõimud Bakuus peavad nüüd lõpuks oma arvamuse välja kujundama ja kuulama ära oma rahva. Aserbaidžaan ei saa jätkata kahe palgega, Euroopa Liidul on terve rida meetmeid, millega reageerida ja meil on vaja vastu võtta positiivne otsus. suur tänu ja nüüd saab sõna volinik Andor. suur tänu, härra president, lugupeetud saadikud arengud Aserbaidžaanis, mis puudutab demokraatiat ja inimõigusi, avaldavad muret meile kõigile. viimaste aastate jooksul oleme me näinud murettekitavat, äh, murettekitavaid arenguid selles valdkonnas. seitsmendal novembril kahe tuhande kümnendal aastal toimunud parlamendivalimised ei aidanud kaasa riigi demokraatlikule teele pööramisele. Aserbaidžaanil on vaja parandada olukorda selleks, et OECD ja ÜRO nõudmisi, nõudmisi täita. meedia mitmekülgsust ei ole tagatud, ajakirjanikke kiusatakse taga, meediaesindajaid kiusatakse taga ja äh, see kõik valmistab meile muret siis kogunemisvabadus on ka üks nendest valdkondadest, mis mulle väga muret valmistab. viimastel kuudel on olnud väga palju rünnakuid, mida korraldasid ametivõimud meeleavaldajate vastu. aktivistide vahistamine ja teised meetmed meeleavaldajate vastu on kahetsusväärsed. daamid ja härrad, Euroopa Liidul on siin vastutus andmaks Aserbaidžaanile demokraatlikku signaali ja nõuda õigusriigi põhimõtetest kinnipidamist. sellised sõnumeid on andnud ka komisjoni president Barroso, kui ta käis Bakuus jaanuarikuus ja on kindlasti päevakorral ka järgnevatel visiitidel. demokraatia ja inimõigused on meie koostöö nurgakiviks Aserbaidžaaniga ja ka partnerluslepingu väljatöötamisel. õigusriigi põhiõiguste ja demokraatia allkomisjon tuleb luua. Need küsimused on meie jaoks väga tähtsad ka assotsieerimislepingu väljatöötamisel. ma tervitan Aserbaidžaani valmidust neid küsimuste üle aru pidada ma toonitan siin ka te-, parlamendi rolli demokraatlike väärtuste kaitsmisel Aserbaidžaanis ja seda Euroopa Liidu Aserbaidžaani koostöö äh, nõukogu kaudu. suur tänu, härra volinik, ütleb härra president, seega on arutelu äh, Aserbaidžaani üle ammendunud ja hääletus toimub kohe pärast seda, kui me oleme läbi võtnud järgmise päevakorrapunkti, milleks on Valgevene